Tšovski on nimetatud kontrollikoja liikmeks ja ma õnnitlen mõlemat kolleegi ametisse nimetamise puhul ja teisest ja seitsmendast maist on siis nende endised ametikohad